Good morning, colleagues. tere hommikust, kolleegid, daamid ja härrad. alustame oma koosolekuga, meie komisjoni koosolekuga. As usual, we would like nagu tavaliselt eh, tahaksime me alustada päevakorra vastuvõtmisega ja väga oluline on see, et kahekümne teisel märtsil, neljapäeval ehk siis homme kella üheksast kuni kaksteist kolmekümneni meie komisjoni koosolek ei toimu praeguse seisuga, sellepärast et me jäime punktidest ilma ja seega homme meil koosolekute toimu. ja kui muid märkusi ei ole, siis võime päevakorra kinnitada. aitäh! mul ei ole mingeid erilisi juhataja teadaandeid koosolekute protokollide kinnitamine kahekümne teisest kuni kahekümne kolmanda jaanuarini kaks tuhat kaheksateist, kui vastuväiteid koosoleku lõpuks ei ole, siis on koosoleku protokollid kinnitatud. meie esimene sisuline päevakorrapunkt, punkt number neli, VKE-de määratlus. tegemist on väga olulise teemaga võib-olla mõni aasta liiga hilja, aga siiski on tegemist olulise teemaga. selle küsimuse äh, kaalumine ning äh, suuline vastus äh, sellele teemale tuleb kolleeg Markus Piiperilt. me oleme teinud koostööd ka kõikide variraportööridega, VKE-de määratlemine on väga oluline, sest tegemist on horisontaalse mõjuga mitmetele õigusaktidele ja loomulikult meie komisjon vastutab kosme valdkonnast, mis on väga spetsiifiline programm VKE-dele ja keskmise suurusega ettevõtetele, eriti mis puudutab innovatsiooni vastav resolutsioon peaks stimuleerima äh, selle määratluse täpsustamist ja kujundamist, selle eesmärgiks on äh, luua selgem äh, määratlus VKE-dele ja keskmise suurusega ettevõtetele, keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjale. meil on nelikümmend viis minutit kasutada ja me peaksime lõpetama selle teemaga enne kella kümmet. ja kui juba alustada, siis paluksin, et meie kolleeg Piiper võtaks sõna ja tutvustaks suulist küsimust ja resolutsiooni ettepanekut. palun, Markus. aitäh, härra juhataja. jah, tõepoolest, nagu ma leian, et mitte võib-olla ehk liiga hilja ei ole mõelnud selle üle, mida teha vastusega sellele suulisele esitatud küsimusele, et asuda äh, konsultatsioonidele Euroopa Komisjoniga VKE-de osas, selle osas, mis asi see VKE on äh, ma leian, et keskmise suurusega ettevõtete tähtsust ei saa üle tähtsustada. meil on Euroopa Liidus enam kui viiskümmend kaks, kakskümmend viis miljonit äh, VKE-d ja paljude jaoks üllatavalt ehk kui auto, mida on äh, toodetud, kui me vaatame seda autot siis äh, VKE-d on selle auto puhul tootjateks seitse kuni seitsekümne viie protsendi ulatuses ja mitte ei ole selle auto tootjaks suurkontsernid ainuüksi. seega me räägime väike ja keskmise suurte, suurusega firmadest, mille roll äh, piirkondlikult on väga oluline ja nad annavad suure panase majanduslikuks lõimumiseks piirkondlikul tasandil. jah, väikeettevõtteid äh, tabab sageli väga rängalt vastu võetud seadusandlikud aktid, kuid me oleme tegelikult üksmeelsed selles, et firma, äh, kes tegutseb Euroopa Liidu suuniste järgi, olgu siis töökaitse, toote turvalisuse või kemikaalipoliitikast lähtudes või kui, või andmekaitsest lähtudes, siis kõik need Euroopa Liidu seadusandlikud aktid, mida vastu võetakse, on väikefirmade jaoks sageli suureks probleemiks sest neil ei ole eksperte ettevõttes, kes kõik suudaksid läbi töötada ja läbi närida Euroopa Liidu seadusandlikud aktid, olgu see siis andmekaitse, töökaitse või eh, midagi sarnast. ja kui me räägime eh, rahalistest vahenditest, selle tegevuse toetamisel, siis on see nii tühine, et see küll nende edu ei taga. sellepärast on meil aastaid olnud kasutusel VKE-de definitsioon, VKE-de mõiste, kus me püüame teha vahet suurettevõtete ja VKE-de vahele. seni on asi toiminud suhteliselt hästi, eriti kui silmas pidada koosmeid Horisont kakskümmend kakskümmend ja tõukefonde seal on äh, sisse viidud mitte ainult kvoodid, vaid ka tegemist on nende programmide puhul asjade lihtsustamisega. ka teistes valdkondades on meil tegemist eranditega, me lubasime neid kui Euroopa Liidu seadusandja, kui tegemist on miniettevõtetega näiteks, vaatamata sellele on need ettevõtted kohustatud täitma Euroopa Liidu seadusandlikke akte, kuid äh, lihtsustamine on taganud äh, ka bürokraatia vähendamise. kui me räägime VKE-de mõistest, siis see mõiste on meil olemas juba neliteist, viisteist aastat. jah, selle aja jooksul on nii mõndagi juhtunud. ma leian, et vaja on jõuda äratundmisele, kui kas või kui lähtuda käibest või töötajate arvust või tootlikkuse kasvust, siis viimase viieteistkümne aasta jooksul on toimunud VKE-de sisuline kvalitatiivne areng ja meil on vaja poliitiliselt arutella, millised on nüüd eh, selle, milline on selle mõiste sisu nüüd ja kuidas seda kaasajastada ja kohandada olemasolevale olukorrale. meil on olnud positiivne areng VKE-de puhul puudutavalt töötajaskonda ja käivet. kolmas asi, mida me tahaksime rõhutada, on see, et on terve rida VKE-sid, kes seda VKE-de mõistet kuritarvitavad ja siin on vaja, et komisjon oleks senisest tähelepanelikum. me ei tohi luua kuritarvitusteks võimalusi, vaid peame oma eesmärgi püstituse järjepidevalt ellu viima. ma leian samas ka seda, et me peaksime eemalduma puht kvantitatiivsetest äh, näitajatest nagu käibest ja töötajate arvust, aga me peaksime eh, pigem tuginema eh, perekonnapõhisusele, eh, kapitalisatsioonile, ettevõtte toodangu osatähtsusele eksporti, ekspordi osas. ja me peame vaatama, kuidas on võimalik tänu sellele nendele näitajatele lihtsustada niisuguste VKE-de tööd. sellel eesmärgil äh, anti juba EFSI äh, määruse raames äh, välja väikeste ja keskmis, väikeste, kuid keskmise tulukapitalisatsiooniga ettevõtete osas. meil on, kui me mõtleme Euroopa kaitseinitsiatiivile, siis on meil ka seal võimalik rääkida VKE-des, kus on kuni kolm tuhat töötajat. seega me peaksime uue mõiste puhul arvestama mitte ainult kvantitatiivseid, vaid ka kvalitatiivseid eh, kriteeriume. meil on äh, väga oluline mitte halvendada VKE-de tegevust, nende olukorda kuid me peame leidma uued võimalused abi osutamiseks ja selleks on oluline kaasata kvalitatiivseid kriteeriumi, eh, kriteeriume kvantitatiivsete kõrval, suur aitäh! aitäh selle sissejuhatuse eest, järgmisena saab variraportöör Patricia Toia sotsiaaldemokraatide nimel sõna, tegemist on ka EITRE komisjoni esimese asepresidendi, esimehega. aitäh! härra juhataja, ma hindan loomulikult väga kõrvelt kolleegi kavatsust öö, ja kolleegi ettepanekuid VKE-de mõiste osas, kuid ma tahaksin rõhutada, et mul on siin mõningaid vastuväiteid. eriti kui silmas pidada resolutsiooni projekti. Need vastuväited on äh, seotud sellega, et resolutsioon on kuskilt otsast, kuskil mingis mõttes vastuoluline. kui me räägime VKE-dest, see on tegelikult väga täpne mõiste ja VKE-de mõiste erineb liikmesriikide, liikmesriigiti, mõnikord me räägime tegelikult äh, miniettevõtetest ja mitte VKE-dest, kui me räägime aga keskmisest turukapitalisatsioonist, siis äh, Need on ettevõtted, kus on paarsada töötajat ja seal on ju tegemist olukorraga, mis eh, ei lange kokku VKE-de tavamõistega. me peaksime minu arvates tasakaalustatumalt asjale lähenema. ühelt poolt on meil VKE-d, maksueeli-, maksustamiseelised VKE-de toetus, aga siin on tegemist liikmesriigiti väga suurte erisustega. kui me seda kõike öö, tahame käsitleda ühes dokumendis, siis ma tahaksin teada, kas me räägime VKE-dest või keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtetest. Need VKE-d mis on väiksemad, nende jaoks kujuneb ju tegelikult veidi kahjulik olukord, seega me peaksime leidma teisi võimalusi eh, nende toetamiseks. ja kui me räägime finantskriteeriumidest, kas me peame neid toetama või nad, nendest peaksid kujunema nõndanimetatud Hiina süsteemi pantvangid? minu arvates peaksime me kuni mai keskpaigani kindlasti ära ootama, mida konsultatsioonide käigus selgub, milline on konsultatsioonide tulemus. Äh, suur tänu äh,, proua Toia ja nüüd ECR-i fraktsiooni nimel härra Bashir, palun lugupeetud esimees, aitäh! mina kui keegi, kes on VKE sektorist äh, pärit, enne kui ma sain parlamendiliikmeks, kolmkümmend viis aastat töötasin ma selles valdkonnas, leian ma, et me peame õnnitlema komi-, seda komisjoni äh, selle äh, töö eest, mis puudutab VKE-de määratlust ning VKE-de toetamise eest Nad pakuvad äh, suure hulga töökohti Euroopa Liidus ning igasugune abi, mida me saame neile pakkuda selleks, et nad saaksid äh, õigusloome ja bürokraatia merel seilata paremal viisil, igasugune abi nende tarbeks on teretulnud, et nad saaksid olla oma töös tõhusamad ning saaksid keskenduda oma põhitööle, on äh, suurepärane tahaksin tänada raportööri härra Piiberit oma resolutsiooni ettepaneku tutvustamise eest PKE-de määratluse osas. mina leian, et see teksti ettepanek võtab arvesse olemasolevaid väljakutseid VKE-des ning nagu ma varasemalt mainisin, siis halduskoormuse hindamine on tähtis. ma usun, et me räägime küll tihti VKE-dest õigusloomes, aga me peame välja tulema tugevama signaaliga, et nad on meie majanduse tarbeks väga olulised ja jään ootama neid läbirääkimisi. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, hea kolleeg, nende märkuste eest! järgmisena ALDE fraktsiooni nimel eh, proua Naktegal suur tänu, kõigepealt sooviksin samuti tänada härra Piiperit äh, selle töö eest, aga mina ei näe nii tugevat ähm, püüdlust äh, määratluse osas, arvates, et äh, avalik konsultatsioon ei ole veel isegi lõppenud, seega tahaksin ma esitada mõningaid muudatusettepanekuid selle resolutsiooni ettepanekusse võib-olla äh, näiteks äh, see, et äh, määratlus ei peaks võib-olla tingimata olema avatud, vaid meil oleks vaja pigem seda kaasajastada ning lisaks sellele teeb mulle muret ka see, et viidatakse töötajate arvule mitte nagu tavapäraselt, tavapärase kriteeriumiga et hinnata, kas tegemist on VKE-ga või mitte. miks on see nii? Äh, selles on minu küsimus, me oleme nende kriteeriumitega töötanud juba neli-viis aastat ja kogu Euroopas on need arvesse võetud, tegemist on üheksakümne üheksa protsendiga kõigist ettevõtetest. sellisel juhul tahaksime esitada muudatusettepanekuid selle kohta, ja ka eriti just arvesse võtta, mida ka eelkõneleja ütles, jääme ootama täiendavat äh, koostööd sellel teemal, aitäh. suur tänu, äh, kolleeg, nende märkuste eest. järgmisena kuue esindaja, proua Lopez Bermejo. aitäh, härra juhataja on ju kõigile selge, kui tähtsad on VKE-d Euroopas, nad on olulised majanduse seisukohalt, nad loovad rikkuse ja töökohti. kuid me teame samas, eh, eh, kuidas siin kasutatakse seadusandlikke lünki ära oma eh, majanduslikes huvides eesmärk saab ju seisneda selles, et nii maksustamise kui ka tööõigust puudutavates küsimustes jäädakse tõepoolest korrektseks. seetõttu ma leian, et asi tegelikult äh, on äh, väga hea, see lahendus, mille härra Piiber välja pakub, kuid ma leian, et see ei välista kuritarvitamise võimalusi ja tegelikult me peaksime arvestama sellega, et niisuguse mõiste vastuvõtmisel me halvendame nõndanimetatud mikroettevõtete olukorda. me peame vaatama ka tööalaseid suhteid ja nendest kinnipidamist ja see peaks olema samuti üks kvalitatiivseid kriteeriume. kui me räägime tööalastest suhetest, siis tuleb teha selget vahet Eh, tõelise VKE ja nõndanimetatud VKE vahel. me peame, me ei pea olukorda mitte ainult lihtsustama, aga me peame selgelt välja ütlema, et me oleme mõiste laiendamise vastu selleks, et kaasata siia VKE-de mõiste alla ka keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtteid. kuulge, tõepoolest keskendume mikro- ja väikeettevõtetele, aitäh! aitäh nende märkuste eest ja järgmisena saab sõna kolleeg Tamburano EFTD-st. aitäh, härra juhataja. ma olen eeskõnelejaga nõus. tahaksin ühte asja korrata. VKE-d moodustavad üheksakümmend üheksa protsenti äh, Euroopa Liidu tootmisest ja me peame olema väga tähelepanelikud, meil on ju aastast kaks tuhat kolm raport, äh, kus, äh, milles kaitstakse VKE-sid, seda kahe tuhande kolmanda aasta vastu võetud teksti pole kunagi kaasajastatud, kuid arengud aastatel kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat seitseteist on äh, olnud äh, väga positiivsed ja on VKE-de jaoks väga olulised ja me peame tegelikult olema nende konsultatsioonide valguses väga ettevaatlikud, kui me kavatseme mingeid kriteeriume, mida VKE-de suhtes kohaldada, muuta. me peame selle resolutsiooni ettepaneku osas tõsiselt järele mõtlema, see peaks olema oluliselt tasakaalustatum. poliitik peab olema ometi suuteline seda tegema, et ta oleks, et ta peab olema võimeline mõtlema, millised on tema välja pakutud dokumendi või seadusandliku algatuse tagajärjed, selle mõju. me peame mõiste uuesti üle vaatama, me vaatama üle tootlikkuse põhimõtte. me peame selle hindamise käigus öö, arvestama, et öö, kõik senised kriteeriumid on jõus, aga selles dokumendis räägitakse uutest öö, Äh, kriteeriumitest, nagu näiteks ekspordile suunatud tegevustest ja muust sarnasest. ja me ei tohi ka lihtsalt niisama seda vana mõistet üle võtta, see tähendab seda, et arutelude käigus äh, peame tõsiselt töötama selle dokumendi kallal, rakendamaks äh, tervet mõistust. ma ei tea, kuhu me nüüd äh, rabeleme. me peaksime ka rahus järele mõtlema, mida ette võtta, meil ju alles avalikult konsultatsioonid alles käivad, mis lõpevad mai keskel ja kõikidel osapooltel peab olema võimalus soovituste suhtes oma seisukohta väljendada ja teha võimalikke muudatusettepanekuid. kokkuvõttes tahaksin öelda, et me peame äh, edasi liikuma ettevaatlikult arukalt ja me peame arvestama konsultatsioonide tulemustega. ma leian, et pärast avalike konsultatsioonide lõppu kahe nädala vältel pea, saaksime alles jõuda lõpliku otsusele. aitäh, kolleeg Benson, järgmisena palun. aitäh, Foomen Jeg synes, det er godt, vi får en diskussion omkring vores øh, SME'ers størrelse, og som øh, en række kollegaer. Tähtis on rääkida, tähtis on rääkida VKE-dest ja nende suurusest tõesti. Nii nagu siin kollegid ütlesid, 95% Euroopa Liidu ettevõttest on VKE-d ja nüüd kui me definitsioonist räägime, siis me vaatame läbi, millised on meie kriteeriumid. Mina isiklikult arvan, et ähm, ja see ongi minu arvamus, ma olen VKE või SMI Euroopa president ja eh, me oleme oma arvamuse ka komisjonile saatnud. tähtis on takistada suurettevõtetel luua selliseid spetsiifilisi struktuure, mis äh, võimaldavad neil kasu saada siis või ära kasutada VKE staatust. Ähm, me räägime siin keskmisest kapitali tasemest ja teistest ähm, kriteeriumidest. meie organisatsioon SME Europe arvab, et VKE-d peavad saama olemasolevat toetust ja äh, et tegelikult äh, loovad ju töökohti VKE-d Euroopas, seega kõige suurematel ettevõtetel ei ole mingit õigust saada toetust, äh, mis kuulub tegelikult VKE-dele. suur tänu uh,! Thank you very much and kolleeg suur tänu, kolleeg Rüübich, palun! ja tänki, Herr Vorsitzender! aitäh, härra juhataja! ma leian, et tegemist on keskse teemaga. me peame vastama küsimusele, kus siiski on pärit tööhõive, kaks kolmandikku tööhõivest tagavad VKE-d ja seal suudetakse luua oluline osa SKT-st. see on meie kodanike jaoks erilise tähtsusega. ja VKE-d neil tuleb vabastada bürokraatiast, see on oluline ja ma tahaksin tänada komisjonist, komisjoni uuringu eest, kes valmistas ette seadusandliku akti. selles dokumendis püütakse välja selgita, millised on põhilised VKE-de pro-, äh, probleemid äh, ja me näeme, et me võtame vastu taaskord mingeid seadusandlikke akte, mis puudutavad näiteks statistikat, mis koormavad taaskord VKE-sid ja nad ei saa tegeleda oma tootmise ja selle turundamisega. me peame vaatama, et e, konkurents toimiks ja ma leian, et konkurents, majanduslik konkurents on tegelikult ainus võimalik, e, võimalus edasiliikumiseks ja kui me räägime VKE-de suurusest, siis ma palun ärgem viigem sisse uusi barjääre. nii ehk nii on erakordselt keeruline iseseisvalt tegutseva ettevõtjana võtta tööle inimene, ta peab teadma, et sellega kaasneb väga suur vastutus ja iga järgmine barjäär, kas tal on sada töötajat, viissada töötajat ja nii edasi, toob tema jaoks ta kaasa suure öö, äh, täiendava koormuse muuhulgas ettevõtte haldamise tarkvara osas. seetõttu lõpetagem uute barjääride sisseviimine. veel üks asi, mis minu jaoks on väga oluline, jutt ei ole mitte kahekümne kahest miljonist VKE-st, kelle jaoks äh, igaühe jaoks sobiv lahendus välja mõeldakse, ma leian, et ka kolmanda organisatsioonid peaksid intensiivsemalt olema kaasatud VKE-de toestusse. see on oluline ka nende VKE-de puhul, kelle toodang on ekspordile suunatud. aitäh, härra juhataja! suur aitäh, Paul! kolleeg Seeki Otis on järgmine. aitäh, härra juhataja! VKE-d on tõepoolest Euroopa Liidu selgroog ja seda ka majanduskriisi aastatel ja põllumajanduspoliitika, mis puudutas väga paljusid VKE-sid kriisiaastatel, nad pidid suuresti kannatama äh, eeskätt Küprosel, kus VKE-d moodustavad üheksakümmend üheksa protsenti ettevõtetest, nad, neid toetati vähe, äh, vähesel määral ja väga paljud niisugused VKE-d agraarpiirkondades olid sunnitud oma tegevuse lõpetama, see on eriti äh, terav küsimus väikeste liikmesriikide jaoks. VKE-de jaoks on niisugused arengud negatiivsed, me peame selle asja, sellesse asja väga tõsiselt lähenema, kui me räägime VKE-de mõistest, mida siin tegelikult siis, siin silmas peetakse kuue kolleeg juba viitas sellele, et mõistet kavatsetakse küll mõi, muuta ja laiendada ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtteid kaasata. me oleme põhimõtteliselt selle vastu. me peame eh, seisma selle eest, et toetataks nii reaalmajandust kui ka tuhandeid töökohti. meil on vaja abi, meil on vaja uusi äh, ajendeid edasiseks tegevuseks, meid on vaja toetada, meil on vaja tagada lihtsam äh, rahastamine. me peame toetama ettevõtete majanduslikku tegevust ja majanduslikku arengut ja selles mõttes on oluline äh, toetada mitte ainult VKS-id, vaid ka mikroettevõtteid, neid tõelisi pereettevõtteid kes vajavad senisest enam toetust, sest nende probleeme, neil on probleeme oluliselt äh, rohkem ja seda eriti väikestes liikmesriikides. suur tänu, kolleeg Edward Martel. suur tänu, pean tunnistama, et mul ei olnud tegelikult aega äh, uurida seda teksti äh, üksikasjalikult, aga ma nüüd kuulasin, mida härra Piiper rääkis siin, et Mm, VKE võiks hõlmata kuni kolme tuhandet töötajat, aga meil on üle kolme miljoni ettevõte, eh, kes on VKE-d ja on viis protsenti eh, on viie kuni kümne töötajaga, seega tähtis on äh, kokku leppida nüüd, millise suurusega ettevõtetest me räägime, kui me defineerime VKE-d ja me oleme kõik äh, nõus sellega, et äh, need ettevõtted on väga paindlikud, neil on tohutu jõud, VKE-d on äh, tohutu jõud ja nad peavad väga sageli kohanema ähm, majandusolukorraga just kriisi tõttu, esimesed kriisiohvrid on ka just need väikeste ja keskmise suurusega ettevõtted ettevõtet ja äh, see äh, tekitab probleeme juurde minu meelest. Äh, kuidas siis meie oma töö käigus suudaksime luua sellise raamistiku, et VKE-d saaksid ligipääsu finantseerimisele? nüüd see on nagu asja tuum, kuidas rahastada VKE-de tegevust pangad mängivad loomulikult samuti olulist rolli nende tegevuse toetamisel, need on asendamatud ja seega äh, mina äh, eelistaksin pigem sellist realistlikku definitsiooni ja vaadata, kui, kuidas me siis neid aitaksime, nii nagu härra Rüübik rääkis, tähtis on luua neile tingimused finantseerimisele ligipääsuks ja et pangamaailm tegelikult usaldaks seda sektorit rohkem, mis on eluliselt tähtis meie, meie ettevõt-, ettevõtlusele üle üheksakümne protsendi on neid VKS-id, tänan. Thank you very much, if I may add. suur aitäh, kui te lubate, siis ma lisaksin midagi, kolm asja. ega midagi uut ei ole kordan üle selle, millest teiegi rääkisite, äh, finantseerimine ongi tõesti kõige olulisem äh, küsimus ja tahaksin meenutada siin kahte Euroopa Liidu tasandi programmi. esimene on COSME, Euroopa Komisjonil on äh, üks täiesti uus arusaam innovatsiooninõukogust ja nüüd peaks kontrollima, eh, kuidas see tegelikult välja näeb. Eh, nimelt eh, kuidas finantseerida VKE-sid on olu-, oluline probleem Euroopa jaoks, kosme kaudu on seda tehtud sada miljonit töötajat selles äh, VKE-de sektoris peaksid niisugusest rahastamisest kasu saama ja tähtis on just innovatsiooni äh, rahastamine. Äh, see on COSME aluspõhimõtteks ja EFSI, Euroopa strateegiliste investeeringute fond, peaks ka toetama VKE-de sektorit. kakskümmend, kolmkümmend protsenti kõigist investeeringutest lähebki VKE-dele, seega tähtis on arvesse võtta mm, seda, mm, teil on muidugi äh, häid ettepanekuid, äh, aga kontrollime ka, mida on võimalik EFSI kaudu teha. nii nagu mõned teised kolleegidki ähm, oluline on kõnelda ka VKE kogukonna endaga raportöör ja teie ka siin, Euroopa Komisjon, eh, omate eh, suuri kogemusi eh, selles valdkonnas, te olete tegelenud teemaga ja konsultatsioone pidanud ja võib-olla oleks huvitav kuulata ka mujalt tulevat informatsiooni. VKE-de assotsiatsioonid on päris tugevad organisatsioonid ja äh, võib-olla võiks lisada ka sealt tulevat informatsiooni, see oleks väga äh, tähtis meile, sest me tahaksime toetada definitsiooni aluspõhimõtteid. ja nüüd annaksin sõna härra Andropoolusele äh, Euroopa Komisjonist, kes esindab peadirektoraati Grow Uh, suur tänu, esimees, daamid ja härrad, tere hommikust, kõigepealt sooviksin tänada komisjoni tööd. meie jaoks on väga oluline ETRE komisjoni töö selleks, et äh, välja tuua arutelu põhipunktid mida me VKE-de määratlusega teeme, me oleme hetkel poolel teel ja lühike ülevaade ka varasemast, me peame vaatama erinevaid määratluse tasemeid aeg-ajalt erinevate hindamiste käigus. ja kõik hindamised senini on näidanud, et VKE-de määratlus ei ole täiuslik, aga samas see toimib väga hästi enamuste ettevõtete jaoks, enamuste VKE-de jaoks Euroopa Liidus eriti kui võrreldada erineva, äh, sarnaseid määratlusi maailma teistes piirkondades, siis on see paremini sobiv äh, Euroopa Liidu äh, tarbeks. kaks tuhat kuusteist aastal oli kohtulahend, mis puudutab haldusotsust Euroopa Kemikaalide Agentuuri ametit mis puudutab kahe ettevõtte määratlemist VKE-na või mitte ning kohus tühistas äh, EKA otsuse otsustades, et see, kuidas seda määratlust rakendati, siis oli see rangem kui määratluse enda sõnastus. see käivitas mingil määral äh, VKE-de määratluse töö. mida me senini oleme teinud? esiteks me oleme avaldanud mõjuhinnangu parema õigusloome portaalis kaks tuhat seitseteist juunis. meil on olnud kaks arutelu VKE-de organisatsioonidega, viimane toimus käesoleva aasta jaanuaris. meil on suunatud VKD e uurimus aasta alguses, mis lõppes üheksateistkümnendal märtsil ja me avaldame tulemused peatselt. Need äh, uurimused äh, käsitlevad VKE-sid, kes on mingil määral esitanud äh, taotluse või siis olu-, osalenud selles protsessis. ja hetkel on meil avalikud konsultatsioonid käimas, mis lõpevad kuuendal mail samal ajal on meil konsultant, kes hindab erinevaid teemasid, mis on määratluse muutmisega seotud ja kelle töö enne suve algust lõpeb. ja kui kõik need aspektid kokku liita, siis äh, sügiseks saame me teha kokkuvõtte, millised on need tõelised probleemid ühest küljest äh, tahaksime me, et meil oleks määratlus, mis võimaldaks äh, nende ettevõtete kaasamist, kes tõesti seda vajavad, mille puhul äh, suuremate ettevõtete puhul võiks VKE-de e e määratlust ära kasutada ja seda oleks vaja vältida. samas tahaksime, et meil oleks midagi võimalikult lihtsat, sest see puudutab VKE-sid ja seega see peab olema väga lihtne see ei ole kerge ülesanne, vahel on see vastuoluline, näiteks kui praegusel hetkel vaadata määratlust, siis on kaks, ehk siis arv, töötajate arv ja finantsmäärad. selleks, et neid numbreid määratleda, on meil ka omandikriteeriumid, kui palju VKE-st on suurema ettevõtte omanduses, näiteks ei ole ju sama, kui tegemist on pereettevõttega ja VKE kellel on suurettevõtte osalus, kelle, kes sellest kasu saab. selleks, et neid aspekte kontrollida, on tegemist äh, keerulise olukorraga. praegusel hetkel nagu me oma äh, mõjuhinnangus oleme öelnud, siis me kontrollime vähemalt äh, järgmiseid as-, punkte. esiteks, et neid ülemääraseid arvesse võttes inflatsiooni äh, see on praeguses soovituses juba sees ja see on tavaline teine teema, äh, puudutab seda, et me tahaksime äh, kohtuotsusest lähtuvalt otsuse teha, et võimalikult selgeks teha selle ning äh, rakendada määratlust nendele VKE-dele, keda, kes seda tõesti vajavad, mitte suuremaid. ja kolmas äh, osa ettepanekust puudutab, kuidas mingil määral aidata Eh, iduettevõtteid, et neil oleks võimalus suureneda eh, ka Euroopa Liidus selleks, et võib-olla siis paari aasta jooksul eh, meil ettevõte kontrollib, kasvab, aga on endiselt VKE. ja loomulikult tahame me nii palju kui võimalik olukorda lihtsustada, meil on mitmeid teemasid, mida on VKE-d ja organisatsioonid ja erinevad ametid tõstatanud ja me üritame neid arvesse võtta nüüd, mis puudutab neid spetsiifilisi teemasid, äh, mida raportöör tõstatas ja ka see, teised sõnavõtjad, siis esiteks tahaksin ma öelda, et äh, keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtete puhul on äh, tegemist väga olulise osaga Euroopa ettevõtetest, aga küsimus on, kas me saame nad VKD määratluse alla jätta või ähm, näha ette midagi eraldiseisvat? praegusel hetkel äh, ja loomulikult seda võib arutada, näeme, et kui me lisame need äh, keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjad äh, VKD-sse, siis on üsnagi tõenäoline, et nad saavad kasu sellest erikohtlemisest ja see kahjustaks väiksemaid ettevõtteid ja seega oleks parem võib-olla neid äh, keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtteid äh, arvesse võtta eraldi. teine teema, mis puudutas muid kriteeriume, näiteks ekspordikriteeriumit või kapitalikriteeriumit, jällegi kõigepealt peame me asjad hoidma lihtsana ja kui ekspordikriteeria sisse tuua, üks lugupeetud parlamendisaadikutest võttis sõna selles osas, mis saab nendest VKE-dest, kes ei ekspordi, kas nad jääksid sellest välja? ehk siis me peame mingil määral ka seda kaaluma. lisaks sellele üks Äh, sidusrühmade poolt tõstatatud teemadest oli see, kas on oluline jätkata soovitusega või minna edasi äh, muu õigusliku alusega, näiteks määrusega. kõnelejad katkestatakse. esimees palub öö, äh, otsad kokku tõmmata, kaks minutit praegusel hetkel soovitus on midagi, mis äh, Euroopa Liidule sobib, sest see võimaldab liikmesriikidel kohandada äh, olukorda lähtudes ühisest alusest ja siis äh, lähtuda oma majanduse spetsiifikast ja võib-olla lõpetan praegu, aitäh tähelepanu eest! andke andeks, ma ei tahtnud teil kakskümmend sekundit aega, väga suur vahe on, kas kakskümmend sekundit või kaks minutit. ma olen valmis vastama kõigile küsimustele aga nüüd annaksime me sõna ka meie raportöörile ja tegemist on väga olulise aruteluga. me tunneme ITRE komisjonis vastutust VKE-de tuleviku eest oma mandril. meil on suur vastutus ning see määratlus on samuti tähtus, tähtis. Markus, palun. jaa, aitäh ma näen, et see arutelu oli mind väga rikastav. ma leian, et me peab olema Euroopa Parlamendina julgust nendest ideedest lähtudes anda, andmaks oma panus öö, äh, sellesse konsultatsiooni ja konsultatsiooni tulemused saame teada alles sügisel. siis on äh, liiga hilja, et alustada parlamendipoolset arutelu ma tahaksin toetada neid, kes ütlesid, et VKE-de mõistes pole vaja mitte liiga palju muuta, meil ei olegi kavas seda teha. meie jaoks on oluline arvestada viimaste viieteist, viimase viieteistkümne aasta arenguid. meil on oluline suurendada VKD töötajaskonna arvu, nii, sest niisugune olnud viimaste aastate areng ja see tähendaks tegelikult ajanõudele vastav kohandumine. selles osas ma leian, me suudame saavutada konsensuse. korduvalt rõhutati siin sellele, et ärge palun keskenduge liiga keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtetele. ja ma ei tahagi neid kahte asja segamini ajada see, mida komisjon ütleb, et keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtetel oleks vaja midagi eraldi välja mõelda, see oleks tegelikult päris mõistlik lahendus, kuid kui me võtame neid eh, Euroopa Kaitseliidu eh, tarne, Kaitseliidu tarvis tarnefunktsioone, siis meil on terve rida ettevõtteid, kes ei suuda lihtsalt osaleda kõikides nendes konkurssides ja töötajaskonnad ja VKE-d, kus on alla kahesaja viiekümne töötaja, need on lihtsalt liiga väiksed. kas nendele on vaja luua eraldi kategooria? okei okay,, kui me ütleme, et te, te, need kriteeriumid kehtivad nende puhul, kus on kaks tuhat töötajat ja siis me aitame teid, et kui teil on vaja Euroopa Kaitseliidu äh, konkurssides ja tarnekonkurssides osaleda. nüüd ekspordile suunatud ettevõtted. miks siis ettevõtted, kellel, kelle tegevus on ekspordile suunatud ja väga vähe töötajaid? Nad on väga intensiivselt ekspordile suunatud. miks ei peaks Euroopa Liit neid toetama? ehkki neil on vähe töötajaid, ühel pool meil on VKE-de mõiste ent samas me peame arvestama nende keskmise turukapitalisatsiooni ettevõtetega, kes on väga tootlikud ja tõhusad, nende jaoks meil on vaja uusi pakkumisi. ja ma leian, et seda ettevõtjate kategooriat me peame ka no kuidagi eh, mõõtkavasse ümber kandma. me peame arvestama sellega, et keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtted peavad äh, saama nende mõõtmiseks omad kriteeriumid ja oma süsteemi nende toetamiseks. ma leian, et selles vaimus me suudame kindlasti kokkuleppele jõuda, sellepärast et need märkused, mida siin tehti, need olid kõik tegelikult sellesuunalised. kui me soovime eh, muudatusettepanekuid teha, siis ma leian, et kahe nädala jooksul peaks olema võimalik ilma, et kogu ajakava Äh, satuks äh, elluviimisraskustesse. aga palun ärge äh, tehke neid muudatusettepanekuid seni, kuni komisjon korraldab neid konsultatsioone, sest siis meil on lihtsalt liiga vähe aega, et tulla välja omapoolse seisukohaga. suur tänu, härra raportöör. aitäh nende märkuste eest ja aitäh ka paindlikkuse eest ja sooviksin äh, tänada kõiki sõnavõttudes, see oli suurepärane arutelu, aitäh kõigile variraportööridele, kolleegidele, aitäh Euroopa Komisjonile. ja Markus, me oleme ühel meelel selles osas, et tähtaeg muudatusettepanekute osas resolutsiooni ettepanekule on üheksas aprill kahe nädala pärast, nii nagu mõned fraktsioonid ette panid ja nii nagu härra raportöör ka nõustus, ja ITRES tõenäoliselt hääletame nii, nagu äh, varasemalt ette nägime, kuueteistkümnendal mail kaks tuhat kaheksateist ja juulis täiskogul kaks tuhat kaheksateist aastal. aitäh selle suurepärase arutelu eest! ja teeksin ettepaneku nüüd äh, anda sõna esimesele aseesimehele meie ITRE komisjonis selleks, et äh, meie järgmist koosoleku osa läbi viia. Patricia, aitäh selle valmisoleku eest, et te võtate juhtamise üle, võtan oma kaardised laualt ära ja vahetame need ära. ja minu puldis on hetkel Poola tõlge, nii et ka see vajab ilmselt muutmist, ütleb esimees ja teeme viieminutilise pausi, sest kella kümneni ootame, aitäh! Please, can we start? Can we start, please? kas me saaksime nüüd alustada, palun? jah, il faut faire un vote, test vote. Grazie, possiamo cominciare la nostra seduta di voto e... suur aitäh alustame hääletamisega, ma teeksin ettepaneku, et me kõigepealt teeksime hääletustesti, vaataksime, kuidas süsteem toimib. test on alanud. üks eh, rahvaparteist, ei lausa kolm on liiast kas Rahvapartei võiks ikkagi aru saada, et kolm tükki on liiast? nüüd on kaks liiast. no kaks tuleks veel maha võtta, muidu on teid kaks liiga palju no nüüd on teid neli üle. millal see asi lõpeb? palun, kas te võiksite mind siiski aidata? nüüd on teil jälle kaks tükki üle. jätkuvalt kaks tükki liiast. kuulge, tõepoolest me peame jätkama, meid, teid on kaks tükki üle. no nessuno tira fuori. ma ei usu sistema, it's correct. it's correct no? süsteem tegelikult ju toimib selle komisjoni jaoks on teil lihtsalt liiga palju hääletajaid. palun, kolleegid, võtke ennast kokku. palun lahendage kujunenud olukord. mitte tunni aja jooksul, vaid kohe Karis, please, you have to, to do. palun, tehke ometi midagi Only one more, only one more. One is... Teil üks üle, ainult üks on veel üle, võtke ennast kokku. sotsiaaldemokraatiga kõik korras, rahvaparteil on ikka veel üks üle. Ah. Two. There's a group fight. Chairman, if the EPP can't solve their problem, perhaps kui Rahvapartei ei saa oma probleeme lahendada, siis äh, Äh, tehke teist klahv. Mr Karins, please, this situation is ridicule. kuulge, härra Karins, olukord muutub naeruväärseks. palun lahendage olukord your, please, your, your, please. If your colleague doesn't, tolga suo. Due. Tu. Sorry, I propose that. teen ettepaneku. kaheminutiline vaheaeg ja ma sa-, räägin selle aja sees Rahvapartei esindajaga I propose to remove the additional EPP MEP from the sub. teen ettepaneku see üks Rahvapartei liige ära saata. Nonii, nüüd saab hääletamisega alata. ja ma loodan, et säärane olukord enam ei kordu, sest see on tegelikult äh, mõeldamatu ja nüüd palun äh, kolleeg Werner ma esitan taotluse esimese hääletuse osas, mis puudutab äh, maagaasiturgu, sest ma leian, et vastavalt kokkuleppele on sätestatud, et me iga hääletuse jaoks meil on impact assessment'i. meil on vaja mõjuhinnangut et tagada parim seadus, parem seadusandlus. jah, on tehtud ettepanek see hääletus edasi lükata, et tuginevalt kodukorra artiklile ükssada üheksateist e, ei ole aga arutelu ette nähtud ja ma ei tea, kas kolleegid toetavad proua Werneri ettepanekut? viis kolleegi, sellest on küll ja veel. niisiis peame hääletama proua Werneri ettepanekut osas, kes on selle poolt, et hääletus edasi lükata, kes on vastu. alanud on elektrooniline hääletus, kes on, soovib hääletust selles päevakorrapunktis edasi lükata how, how do we need to vote to keep the vote? kuidas me peame hääletama, et äh, D'accordo per posporre la votazione, vota sì. Quindi chi vuole mantenere hääletage jah, kui tahate edasi lükata selle. kui te ei taha edasi lükata, siis hääletate ei. jah, kui soovite edasi lükata hääletuse, ei, kui ei taha seda edasi lükata One EPP. C'è sempre un PP di troppo okay.. ikka veel on üks Rahvapartei hääletaja üle. hääletus on lõppenud. taotlus edasilükkamise kohta ei leidnud toetust. seega me hakkame hääletama hääletame äh, Jerzy Puseki raportit. see puudutab äh, ettepanekut äh, maagaasituru suhtes kehtestatute ühisreeglite osas. muudatusettepanek kaheksa, üheksa, kümme, üksteist ja kaksteist. hääletame plokis elektrooniliselt hääletus on alanud. ikka on üks Rahvapartei hääletaja üle, kas iga kord ma pean seda kordama teie arvates või tei-, üks on liiga palju, hääletus on lõppenud taotlus on tagasi lükatud. nüüd me jõuame muudatusettepanekuni kolmkümmend kaheksa, sada kolmkümmend kaks. hääletame plokis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek ükssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viis ja kuus koos hääletame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli ja kuuskümmend kuus plokis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, seitsekümmend üks kuni seitsekümmend neli plokis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada ja sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ükssada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss CA kaks poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud. kak-, muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud kompromiss kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek ükssada kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek ükssada kolmkümmend seitse, ükssada kolmkümmend kaheksa, need on identsed, poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud sada nelikümmend üks, sada nelikümmend kaks, ka identsed, poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud põhjenduspunkt üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, neliteist, viisteist, need on identsed, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist, kuidas palun? see oli kuusteist, ütleb proua juhataja, elektrooniline kontroll muudatusettepanek kuusteist osas elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd me hääletame elektrooniliselt kogu teksti osas. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tekst on vastu võetud. nüüd me hääletame öö, läbirääkimise mandaadi osas, hääletus on alanud, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. meil on tegemist kvalifitseeritud häälteenamus selleks, et härra Puusekil äh, oleks õigus läbirääkimise mandaat, õnnitleme teda sel puhul. nüüd me tuleme teise hääletuse juurde. tegemist on parlamendi ja nõukogu määrusega ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust üks kaheksa neli aastast kaks tuhat viis ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti. hakkame hääletama. muudatusettepanek nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss kaks poolt vastu, erapooletud vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletud seda on vaja kontrollida, muudatusettepanek seitsekümmend seitse, elektrooniline kontroll ja hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. rahvapartei poolt hääletas üks Liiast nüüd on hääletus lõppenud, aga muudatusettepanek vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kaksteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, era-, palun vabandust, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend viis poolt la-, langeb ära, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime pigem muudatusettepanek kaheksakümmend kuut, elektrooniline hääletus, mis on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. jälle üks rahvapartei just üle. okei okay,, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ükssada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ükssada, ükssada kolm poolt, vastu, erapooletud. aga kontrollime muudatusettepanek ükssada kolm. elektrooniline hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud, vastu võetud ükssada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ükssada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ükssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ükssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, ükssada neliteist poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. kompromiss kaheksa ja hääletame elektrooniliselt, kompromiss kaheksa, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud kompromiss on tagasi lükatud. nii. nüüd tuleme põhjenduspunktide juurde. ükssada viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ükssada kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ükssada kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletud, veel üks kord, ükssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanek kolmkümmend seitse, elektrooniline hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. muudatusettepanek on tagasi lükatud. nii kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, viis poolt vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt vastu erapooletud, vastu võetud. nii, nüüd hääletame kogu teksti osas, see on nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud raport on vastu võetud. ja nüüd hääletame me eh, läbirääkimiste mandeedi üle. elektrooniline hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. kvalifitseeritud häälteenamusega on läbirääkimiste mandaat öö, eh, antud. härra Levandovski, palun, ma õnnitlen teid, härra Levandovski sel puhul. nüüd tuleme kolmanda raporti juurde. ja järgmine kolmas hääletus puudutab ökodisaini direktiivi rakendamist Äh, raportööriks on proua Rivasi, kõigepealt kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, elektrooniline hääletus selles osas kakskümmend üks, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud kakskümmend kaks järgmiseks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse. teen ettepaneku kohe elektrooniliselt hääletada, muudatusettepanek kakskümmend seitse, elektrooniline hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud. kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kui soovite, kontrollime, kompromiss kaheksa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. väga kahju, oleks kohe pidanud elektrooniliselt hääletama. nüüd vastavad muudatusettepanekud kakskümmend kaheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek kolmkümmend üks. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? mõned hääled on veel puudu. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks on vastu võetud, järgmisena kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletult vastu võetud kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. aga kontrollime kuuskümmend üks, kui soovite, kuigi oleks pidanud olema sama enamus nagu eelnevalt. üks hääl on puudu, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud kompromiss üheksa, elektrooniline hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. järgmise muudatusettepanek kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime seda elektrooniline hääletus, muudatusettepanek kolmkümmend kaks, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lisa kompromissile kümme poolt, vastu, erapooletud, elektrooniline hääletus, palun kolleegid. lisa kompromissile kümme, hääletus on alanud mõned hääled on puudu, tagasi lükatud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lisakompromissile üksteist, elektrooniline hääletus kohe, lisandus kompromissile üksteist, hääletus on alanud, nimeline hääletus, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kompromiss kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud, minu arvates tagasi lükatud, kas soovite kontrollida? muudatusettepanek nelikümmend seitse, elektrooniline hääletus on alanud. üks hääl on puudu, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend seitse ja elektrooniline hääletus, muudatusettepanek viiskümmend seitse. mõned hääled on puudu, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek viiskümmend üheksa, elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuuskümmend kaks, elektrooniline hääletus, enamus ei ole selge, hääletus on alanud kuuskümmend kaks. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. vabandust, vastu võetud siiski kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud, kontrollime, kui soovite, muudatusettepanek seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss neli, hääletus on ala-, äh, elektrooniline hääletus on alanud, kompromiss neli mõned hääled on puudu ikka veel. hääletus on lõppenud. kompromiss neli on vastu võetud. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanekut üksteist hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. ja liigume edasi nüüd lõpphääletuse juurde. nimeline hääletus. Äh, hääletus on alanud. lõppenud. üks Rahvapartei hääl on liiga palju jälle. hääletus on lõppenud, vastu võetud ja minu õnnitlused proua Rivasile. Passiamo ora allo svolgimento. kolleegid, mul ei ole hääletusega midagi seonduvat, aga mul on järgmise punkti osas märkus, ma pean minema lennujaama. mul ei ole olnud võimalik leida internetis ähm, neid ähm, keeleversioone ja tähtaeg muudatusettepanekuteks on täna, kas see on demokraatlik lähenemine, variraportöörina eelmisel neljapäeval äh, saime selle, sest mingit kiiret ei ole, sest kuldkomisjon ei tee mitte midagi, et see on tehniline küsimus, kas meil on täna mõtet seda käsitleda või mitte. On va clarifier ça avec elle. On va On va clarifier ça avec elle alors on va partir on, sur quel point On va clarifier. Oui, j'ai compris. Quel, Mais euh, on, on part de quel point Si, je parte de quel euh, point euh. Preghiamo i colleghi di lasciare l'aula in modo silenzioso, se possibile. Silent, please. kolleegid, need, kes lahkuvad, tehke seda palun vaikselt. possiamo continuare pregando di. Viktoriina Üstingen. jätkame Possiamo continuare allora? Il prossimo punto è... Lähme edasi nüüd. Järgmine päevakorrapunkt. On keeleline võrdõiguslikkus digitaalajastul ja Marisa Matias on raportöör. Kus ta meil on? nii, kolleegid, palun. asuge kohtadele. katsuge olla vaikselt, et me saaksime kuulata raportööri. praegu on tegemist kodukorra reegliga number viiskümmend neli, mille järgi me oleme sel teemal assotsieerunud komisjon ja juhtkomisjon sel teemal on kultuurikomisjon. nüüd on meil võimalus arvamuse avaldada selle teema kohta ja kolmkümmend minutit on aega. viis minutit anname raportöörile ja siis kuulame ära teisi kolleege ja variraportööre. nii, palun katsuge vaikselt olla. president, eh, suur tänu kõigepealt ma sooviksin vastata nendele kommentaaridele, mille on teinud äh, kolleeg, äh, kes ütles, et selle arvamuse tähtaeg oli väga lühike. jah, see olukord on selline, mis me ei meeldi mitte kellelegi, aga ikkagi sõltume nendest äh, kultuurikomisjoni lõpptähtaegadest ja nagu te teate, mm, protsess on olnud väga pikk oli vaja otsustada, kuidas äh, vastutus jaguneb selle raporti puhul ITRE ja kultuurikomisjoni vahel ja siis lõppude lõpuks äh, võttis see otsus nii kaua aega, et meil ei jäänud enam aega muudatusettepanekuid teha ja muuks. seega äh, muidugi ähm, tekst siiski jagati välja ja mm, ma ei tea, mikspärast praegu nii, mm, nii pahased ollakse. variraportöörid on teksti kätte saanud, mina olen kättesaadav olnud kõigi jaoks. aga nüüd räägime siis asjast. teen ettepaneku teha lühidalt et keelte võrdõiguslikkus digitaalajastul on põhimõttelise tähtsusega küsimus. nagu teate, me elame mitmekeelsuse ajastul. mitmekeelsus on Euroopa Liidu kultuuripärand äh, ja äh, samas tekitab see ka meile suuri väljakutseid äh, digitaalajastul. meil on kakskümmend neli ametlikku keelt, siis üle kuuekümne regiooni ja kohaliku tasandil kasutatava keele ja digitaalajastul on vaja eh, vastavaid eh, tehnilisi vahendeid, nii et kõik keeled oleksid võrdsed, et inimestel oleks võrdsel, võrdne ligipääs erinevatele teenustele. Eh, me kardame, et tehnoloogiline keel võib loomulikku keelt ohustama hakata ja me tahaksime sellepärast rääkida just siin komisjonis keelte võrdõiguslikkuse teemast. nüüd äh, keeletehnoloogiat äh, tuleb arendada nii, et digitaalajastul jääksid kõik keeled ellu piirduksin siin muidugi meie komisjoni pädevusalaga, kõiki teisi küsimusi lahendatakse kultuurikomisjonis, neid on arutatud ka juba eile ja ITRE komisjonis on olulised, minu arvates neli äh, olulist küsimust, mida tuleks käsitleda ja ma käsitlesin neid ka oma arvamuses ja hea meelega kuuleksin, mis te arvate nendest. kõigepealt suurandmete kogumine. me teame, et Äh, loomulik keel äh, on osa suurandmete kogumisest ja meie arvates oleks vaja mingit ühist platvormi, äh, mis oleks keeletehnoloogiliste uuringute aluseks ja ka tehisintellekti uuringute aluseks. teiseks, teadusuuringud meil on vaja koordineeritud algatusi, korralikku finantseerimist, mis ulatub ka kaugemale perioodile ning hõlmab kõiki olulisi sidusrühmi, kaasates erasektori ja ülikoolid ja ka VKE-d ning teised sidusrühmad, kes on olulised selles valdkonnas. seega meil on vaja korralikku raamistikku teadusuuringuteks, äh, samuti asjakohast finantseerimist, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend kaudu või üheksanda teadusuuringute raamprogrammi kaudu loomulikult võib äh, selle projektiga edasi minna, äh, kui meil on olemas äh, vabalt ligipääsetav koostalitusvõimeline platvorm, mis avab keeletehnoloogilisi uuringuid ka kasutajale, on lihtsalt ligipääsetav ning samuti laiendatav ja äh, kõrge jõudlusega. nüüd kolmas oluline küsimus, VKE-de ligipääs keeletehnoloogilistele vahenditele, näiteks kasutades tõlkekrediiti ähm, online äh, tõlkimiseks see on minu arvates väga oluline töövahend, mis aitab soodustada majanduskasvu VKE sektoris ja töökohtade loomist. ja nüüd Äh, viimane punkt, äh, avalikud teenused. kui me toetame kodanike ja töötajate vaba liikumist Euroopa Liidus, siis äh, peame tegema nii, et areneks ka omakeelne ligipääs teenustele Euroopa Liidus. siin on jällegi keeletehnoloogial väga oluline tähtis. samuti tuleks kohaliku ja riikliku tasandi samuti keeletehnoloogilisi, innovaatilisi ja kaasavaid keeletehnoloogilisi instrumente äh, arendada. kõik need küsimused jäävad just meie komisjoni pädevusalasse, me oleme valmis kultuurilist ja keelelist mitmekesisust Euroopa Liidus toetama äh, luues äh, uusi tehnoloogilisi ja infotehnoloogilisi vahendeid digitaalajastul, nii et kõik keeled ellu jääksid. suur aitäh, Marisa-Maria, selle mm, esitluse eest ja nüüd annan sõna variraportööridele. kõigepealt Rahvapartei variraportöör, palun. suur aitäh. ma tahaksin äh, tunnustust avaldada raportöörile, ütleb äh, saadik Saudargas. Te olete teinud lühikese aja jooksul väga head tööd ja ma oleksin rahul selle tekstiga, ma ei hakka seda kommenteerima, ma toetan täielikult seda arvamust ja ähm, me võib-olla esitame siiski mõned muudatusettepanekud mõnede oluliste aspektide rõhutamiseks. mul on mõned tähelepanekud ka kõigepealt see on väga oluline raport, sest äh, lähenemine toimub alt üles äh, ja analüüsitakse Euroopa keelte olukorda. Äh, muidugi räägitakse alati mitmekeelsusest, aga tuleb rääkida ka uuest äh, tehnoloogilisest arengust. suur vahe on just tehnoloogilisel tasandil suuremate ja väiksemate keelte olukorral. multikulturaalsus, mitmekeelsus iseenesest ei ole probleem, aga, aga kultuurikomisjon ja IT peavad koostööd tegema ja täiesti õige, et kultuurikomisjon tegelikult valmistab juhtkomisjonina selle raporti ette, aga digitaalajastul tuleb kasutada tehnilisi vahendeid ja see on meie pädevus. teine tähelepanek. tahan teile anda ühe näite. miks on nii oluline äh, rääkida sellest tehnilisest poolest täna? Äh, räägime kõige viimastest arengutest Te, tehisintellekt, äh, süvaõpe, hüpe, suur läbimurre näiteks äh, näotuvastuses, digitaalses näotuvastuses ja nii edasi. miks seda vaja on, sellepärast et äh, nüüd on juba teatud läbimurre toimunud, meie võim-, digitaalne võimekus on äh, suurenenud, aga näiteks räägime äh, Äh, isesõitvatest autodest äh, ja süvaõppest. mida see tähendab? see tähendab seda, et me peame õppima konkreetsetes olukordades neid isesõitvaid autosid kasutama, kui te panete, äh, mis me teeme, kas paneme selle auto kõrbesse või paneme linna selle auto sõitma, ei me peame mõtlema, mis toimib ja sama eh, puudutab keelte kasutust, mida teha kohalikul tasandil kasutatavate keeltega, andmeid tuleb koguda, aga keelepädevusest räägitakse ikkagi inglise keelest ja, ja pädevust tuleb ka edasi anda ja kõik eh, see eeldab poliitilisi otsuseid väga tore on, et STOA sponsorlusega äh, viidi läbi väga põhjalik uuring keelte olukorra kohta ja nüüd äh, selles kontekstis äh, püüame välja töötada poliitilised otsused, mis oleksid Euroopa tasandi otsused ja aitaksid rakendada Euroopa väärtusi. tänan ärge. suur aitäh. järgmiseks härra Moodi, palun. Te asendate proua Kumbula-Natrit, jah? suur aitäh. tegelikult äh, mina olen proua Griffin ja tahaksin nüüd sõna võtta. Okay. Thank you, Patricia. Uh, this is an example of uh, English uh, supporting Finnish and I completely ma täiesti toetan kolleegide tehtud kommentaare, me toetame raportit, jagame muret, et paljud Euroopa keeled on kas-, kadumisohus digitaalajastul. Eh, inglise ja teiste Euroopa Liidu keeltevaheline lõhe tehnoloogias suureneb ja see puudutab nii regioone kui liikmesriike. digitaalsisu kättesaadavaks tegemine erinevates Euroopa Liidu keeltes, kvaliteetne informatsioon on väga oluline me peame hästi koordineerima teadusuuringuid ja, ja ettevõtete tegevust, et neil oleks ühine visioon ar digitaalmaailma arengus ning kõikidele Euroopa Liidu keeltele antakse võrdsed võimalused. seda ei saa lihtsalt koostöö ootuses lahendada, otsused tuleb teha poliitilisel tasandil, me pea kaasama avalikud asutused, ülikoolid, kes saavad kaasa aidata keelte säilitamisele me ei kõnele ainult inglise keelest. UNESCO uuringu järele ainult kolmkümmend kuni viiskümmend protsenti online sisust on tegelikult inglise keelest. kui me tahame äh, harida kodanikke, peavad nad mõistma kogu maailma paremini ja taga, me peame tagama selle, et kõikidest Euroopa Liidu keeltest, araabia, hiina, vene keelest tõlge oleks kättesaadav praegused digitaalvahendid väikestele keeltele eh, ei ole piisavad seega tuleb tehnoloogilist arengut edendada ka väikeste Euroopa Liidu keelte huvides. mitmed tõlkeprogrammid on juba öö, olemas, kuid killustunud, seega komisjon peaks nüüd koordineeriva rolli võtma endale ja vaatama, välja selgitama, mis on juba tehtud, mida veel teha Horisont kaks tuhat kakskümmend teadusuuringute rahaprogrammide ja muude programmide kaudu. tähtis on kaasata mitmeid Euroopa Liidu ülikoole, kes juba tegelevad keeletehnoloogiliste uuringutega. tähtis on ehm, kasutada ka nüüd tõlgitud dokumentide paigutamist pilve, tuleb Ähm, teadusuuringuid toetada, teaduslikke teadmisi levitada ja kättesaadavaks teha ka muudes keeltes kui inglise keel. kujutage ette, kui äh, teadusinfot näiteks kliimamuutuste kohta ei olegi muus keeles kättesaada, äh, kui inglise keeles ei olegi, bulgaaria keeles ei ole, soome keeles, see tegelikult kahjustaks kogu Euroopat me peame tegema nii, et inimestel oleks võrdne ligipääs teadmistele, tehnoloogiale ja keeletehnoloogia saab meid kõiki aidata selles valdkonnas, et maailm muutuks, Euroopa muutuks palju ligipääsetavamaks ja õiglasemaks. tänan. Theresa Griffin. suur tänu, Theresa Griffin. kolleeg Linnar, palun. suur tänu, tahaksin kõigepealt tänada raportööri suurepärase töö eest, mis on ära tehtud, kus tunnistatakse, et Euroopa reaalsus on keeleliselt Äh, killustunud reaalsus ja äh, tähtis on keeleteadlikkust institutsioonide tasandil suurendada ja mõista, kui oluline on mitmekeelne ja mitmekultuuriline reaalsus äh, lõimida, andes võrdseid võimalusi kodanikele, ettevõtjatele ja tarbijatele, et nad mõistaksid, kuidas areneb praegu ja tulevikus digitaalne ühisturg digitaalne ühisturg äh, peaks olema kaasava mõõtmega ja tugevdama äh, uusi tehnoloogilisi vahendeid, äh, mis võimaldavad ligipääsu suurtele andmekogudele, Euronetworks näiteks võimaldab inimkeeletehnoloogia abil süvaõpet arendada. samuti mitmekeelsed e-teenused peavad olema kättesaadavad kodanikele, näiteks e-valitsus e, e-õigus e, e-energia e, e-transport. ja nagu siin öeldi, mitmekeelsus on üks paljudest eripäradest, meie Euroopa kultuuripärandi puhul ja ehm, me tahaksime, et tarbijad, kodanikud saaksid mitmekeelsusest kasu, praegu see päris nii ei ole. Ehm, tehnilised probleemid, keeletakistused ehm, on takistanud näiteks ka online kaubanduse arengut. ma arvame, et Euroopa Liit peaks majanduslikult motiveerima pilveteenuse pakkumise arendamist, kasutades ära eh, inimkeele tehnoloogiat just kaubanduslikes rakendustes, ärilistes rakendustes, nii nagu kolleegid siin rõhutasid, selleks, et ka VK, VKE-d saaksid automaat eh, tõlkest kasu ja ma ootan suure huviga teiste variraportööridega koostööd, tänan. suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Sorinho. suur tänu, tohiks, sooviksin alustuseks õnnitleda raportööri selle suurepärase raporti eest. ma olen nõus nende kahe põhipunktiga, mis ta välja tõi. väga oluline, nelja punktiga, et meil oleks ühine platvorm, et me saaksime äh, keeleküsimusi lahendada ka seoses suurandmetega, me peame olulisel määral investeerima sellesse valdkonda. ja me peame ka VKE-dele väljaõpet korraldama ning ka idufirmadele. üldiselt kõigile ettevõtetele on vaja toetust avaldada, aga valdavalt siiski VKE-dele ja idufirmadele. samuti on oluline avalikku sektori toetada ning ka kasutajaid multilingualism on osa äh, mitmekesisusest ja identiteedist ja see on suurim äh, eelis, mis meil Euroopa Liidus on. seega mina leian, et see peaks siin selgemalt välja tulema. et Euroopa investeeringud gigabittides näiteks peaksid äh, julgustama mitmekesisust ja mitte seda vähendama, me peame samuti rõhutama, kui oluline on see ühtekuuluvusele. keeletehnoloogiaid on vaja äh, rakendada selle reaalsuse huvides. ja ma olen teinud äh, sellega seoses ka mõningaid muudatusettepanekuid. suur tänu ja järgmisena saab Äh, proua Reeda. suur tänu, kõigepealt sooviksin ma tänada raportööri suurepärase arvamuse eest, mida Roheliste fraktsioon täielikult toetab, meil on väga oluline eesmärk siin, see tähendab seda, et vähemuskeeled eriti äh, mis puudutab digitaalset väljasuremist, siis tehnoloogia võib olla väga suureks äh, varaks, aga ainult juhul, kui me investeeringud äh, oleme teinud vastavatesse valdkondadesse, seega see üleskutse on väga hea ettepanek ja me teeme omapoolseid muudatusettepanekuid ainult teksti täiendamiseks. kui vaadata nüüd tehnoloogia kättesaadavust vähemuskeelte puhul, kus on eri tähed väljaspool tavapärast äh, tähestik on väga oluline, et klaviatuuri ja muude tehniliste osade tootjad seda ka arvesse võtaksid, näiteks ka riigihangetel on vaja seda arvesse võtta. rahaline toetus on juba aset leidmas mitmetes valdkondades, Euroopa Liit toetab näiteks subtiitrite koostamist vähemuskeelte puhul, seda oleks vaja laiendada ka näiteks videomängudele ja rakendustele eriti just lapsed, kes kasvavad üles äh, näiteks vähemuskeelega, saavad hariduse rakendusi ja videomänge mängida ainult inglise keeles või mingite teistes keeltes, mis takistab nende äh, võimalusi täielikult oma emakeelt omandada. ja ma olen täiesti nõus raportööriga, kes viitab suurandmete olulisusele Äh, keeletehnoloogia toetamise puudutab keeletuvastust, äh, masintõlget ja ka mitmesuguseid lingvistikavaldkondi. Äh, need andmed peavad olema kättesaadavad uurimis- ja innovatsioonivaldkonnas. ning lõpetuseks, küsimus ei ole mitte ainult ettevõtetes ja teadusasutustes teadu-, ning äh, kodanike projektid on samuti olulised selleks, et välja töötada toetusviise äh, oma keeltele ja seega peame me ka toetama neid äh, projekte, et neil oleks juurdepääs rahastamisele. ja lõpetuseks ei tohiks unustada ka mm, viipekeelt Eh, võib-olla ei tundu see ilmselge, aga digitaalses keskkonnas toetatakse palju enamat kui ainult teksti ja seega on oluline, et need, kes viipekeelt eh, emakeelena kasutavad, saaksid seda digitaalses keskkonnas ka kasutada. jään ootama koostööd selle arvamuse osas ja tähtaeg on tõesti väga lühike, aga samas eh, väga palju ühemeelsust on juba kolleegide vahel olemas ja seega saame kiiresti edasi liikuda, aitäh! e devo dire che la Commissione aitäh. komisjoni esindajat ei ole kohal, aga meile öeldi, et nad on valmis kirjalikult teie küsimustele vastama, juhul kui äh, neid soovite edastada. ja nüüd annaksin uuesti sõna proua Mattiasele teema kokkuvõtmiseks ja sooviksin teid õnnitleda, nagu ka kolleegid aitäh äh, veel kord, äh, ma ei kasuta kõike seda mulle antud aega, ma tahaksin lihtsalt tänada kolleege nende märkuste eest ja nagu mõistate, siis mitmed äh, punktid, mis tehti, on väga teretulnud ja ma arvan, et need ei lähe vastuollu arvamuse põhimõtetega, seega aitäh ja loomulikult mitmed neist ei olnud siin tekstis sees juba ainult sellepärast, et lihtsalt ruumi jäi väheks. aga ma tervitan äh, kolleegide tähelepanekuid äh, ja nagu öeldud, siis mul on väga hea meel, mingisugust vastuväiteid ei ole. ja tegemist on täiendavate aspektidega minu tekstile. tahtsin lihtsalt äh, lisada et kuigi tekst ei ole täiuslik, siis saime ka sekretäriaadilt infot, et muudatusettepaneku tähtaega on pikendatud homme kella kaheteistkümneni. see ei ole väga pikk pikendus, aga siiski annab see rohkem aega muudatusettepanekute esitajatele ja need on teretulnud, nagu öeldud ja taaskord aitäh. suur tänu. meil on nüüd üks päev juurde tulnud kahekümne esimesel, kahekümne teine märts ja parimad äh, soovid äh, ülejäänud tööks ja liigume nüüd edasi väga olulise punkti juurde. Eh, see puudutab äh, teadusuuringu raamprogrammi ja Horisonti kakskümmend kakskümmend. meil on selleks ka proua raportöör Harmsi raport, Manta saab kohe sõna. me reageerime nõukogu ettepanekutele, aga me peame mm, sõnastama oma seisukohaga, et edasi minna. nüüd saab sõna kolleeg Harms. kõigepealt äh, suur aitäh, suur aitäh neile, kes töötasid selle raporti kallal sekretäriaadi poole pealt ja ka komisjonis. ajakava on veidi muutunud selle dokumendi arutelu suhtes, aga ma leian, et see annab meile võimalik põhjalikuks ja hoolikaks aruteluks. tegemist on väga olulise valdkonnaga, nimelt teadusuuringutega ja teadusuuringud on väga olulised muuhulgas Euratomi jaoks, nad mängivad väga suurt rolli ja peavadki seda tegema. minu jaoks on kaks valdkonda esmaolulised, kõigepealt kõik see, mis sellest tuleneb, mida me Euroopa Liidus eh, seisame silmitsi vananema reaktorite pargiga ja tekivad mitmed turvalisusega seonduvad küsimused ja riskid. teiseks väga, on väga oluliseks valdkonnaks Euroopa arutelu käigus ka see, mis tuleneb reaktorite vananemisest, see tähendab nende turvaline haldamine kasuta tuumkütuse mm, turvaline öö, eh, ladustamine, aga ka lõppladustamine. minu silmis on see väga oluline Euratomi töövaldkond. see on valdkond, mis puudutab kõikide liikmesriikide huve, sõltumata sellest, kas neil asub üks või teine tuumareaktor, kuid kõigi huvi eh, riskivaba maailma järele on ilmne. Rootsi on alati olnud Euroopa Liidus riik, kes on selles osas kõige kaugemale edasi liikunud, muuhulgas lõppladustamise osas ja Rootsis on vastu võetud ka kohtuotsus, et lõppladustamise ettevalmistamine vastab eh, olemasoleva seadusandlusele ja rootslased eh, peavad nüüd väga aktiivselt tegutsema, sest neil on seadusandlik alus eh, lõppladustamise aktiivsesse faasi ülemineku jaoks. minu jaoks on see väga oluline Euratomi tegevusvaldkond. mida ma pean veidi kaheldavaks, on see, et silmas pidades seniseid arenguid äh, Äh, tuumaenergeetika valdkonnas äh, me liigume me tagasi minevikku tuumaenergia kasutamise osas, see ma leian, et ka uute reaktorite tüüpide arendamine on öö, äh, väga töömahukas ja probleeme tekitav. meil on vaja tõeliselt kaaluda, mida teistes energeetika valdkondades, energia tootmise valdkondades on võimalik saavutada, eh, mis saavutada eh, lootuslähesemalt ja tulemuslikumalt, kui rääkida eh, kas või näiteks kliima soojenemisest ja kliima kaitsmisest. ma tean, et väga paljudes komisjonides, muuseas ka komisjonis arutatakse neid teemasid, mis eh, seonduvad tuuma eh, lõhestamisega ja sest seni see ei ole meil õnnestunud eh, teadusuuringuid selles osas tõhusalt edasi arendada. me ja seda kõike kriitilises eelarve, kriitilises olukorras eelarve tulude osas. ma leian, et meil on vaja olukorda kainelt hinnata ja võtta vastu senisest arukam otsus selleks, et tuumalõhestamise uuringuprogrammidega tegusalt edasi minna. tegemist on täna esimese aruteluga meie äh, komisjonis ja mind huvitab, milline on variraportööride asjaomane seisukoht, aitäh! tänan, proua Harms, teie tutvustuse eest. rahvapartei äh, variraportöör, palun suur tänu, nii nagu Horisont kaks tuhat kakskümmend, siis praegune Eurotami programm on vastu võetud ainult viieks aastaks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kaheksateist, lähtudes Europoli, Eurotami lepingu põhimõtetest, aga kahe aasta rahastamise, järgmise kahe aasta rahastamine on juba mitmeaastases finantsraamistikus kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ette nähtud. kaalul on Äh, teadustegevuse jätkumine Euroopa Liidu tasandil järgmisel kahel aastal pärast seda, kui praegune Eurotomi programm lõpeb. me toetame programmi pikendamist, nii nagu komisjon on ette pannud, äh, üldiste ja spetsiifiliste eesmärkidega, nagu näiteks jätkuvate parenduste tegemine äh, ohutuses ning praeguste reaktorite osas, samas kogudes täiendavat infot äh, ja jätkates pikaajaliste lahenduste leidmist äh, tuumajäätmetele, see puudutab ka lõppladustamist, äh, osadeks jagamist ja transmuteesi kestlikkuse tagamine tuumaekspertiisi osas Euroopa Liidu tasandil, radiatsioonikaitset arendades ning radiatsiooni eh, valdkonna väljatöötamist meditsiinis ja muudes aspektides, liikudes edasi selleks, et eh, selle allika tutvustamist eh, energia valdkonnas Euroopa-ülese äh, aspekti väljatoomine ning programmi tõhususe süvendamine. vastavate kaitsemeetmete väljatöötamine selleks, et tagada kõrgetasemeline tuumajulgeolek Euroopas ja laiemalt kõik need olulised ja vajalikud tegevused peavad olema programmis kaetud, lähtudes olemasolevast eelarvest pöörame eritähelepanu ka soovitustele, mida komisjoni ekspertrühm otseste ja kaudsete tegevuste kohta on toonud selleks, et programmi arendada, aitäh. La parola ora al collega Enkel. ECR-i nimel, aga palun Äh, sotsiaaldemokraat Sarah Baltitist ei ole kohal. aitäh, oleme seisukoha kujundamisel. tahaksin siinkohal välja rõhutada mõningaid olulisi äh, punkte ilma detailidesse laskumata. kõigepealt Eurotomi äh, programm rahastab projekte, nagu te teate, toetavad tööhõivet ja maailma tasemel teadusuuringuid, see on oluline selleks, et saavutada meie eesmärgid eh, meie vastavas teekaardis ja, ja täita vajalikke eesmärke. seda teemat käsitledes peame me vaatama globaalset perspektiivi. Saksamaa, Austria, Šveits loobuvad tuumaenergiast, aga samas oleme me, eh, on meil rohkem tuumajaamu kui kunagi varem enam kui nelikümmend täiendavat tuumajaama on ehitamisel või kavandamisel. sooviks rohkem rahastamist teadusuuringuteks selles valdkonnas, sest ilma vajaliku rahastusse siis Euroopa kliimaeesmärkide saavutamine ja tehnoloogia eesrinnas säilimine ei ole meile kättesaadav. lisaks sellele me tervitame neid muudatusi artiklis viis avades kaks tuhat äh, Euratomi programm kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend äh, piirkondadele ja territooriumitele, mis on seotud kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat kaheksateist programmis osalejatega ja siin viitame loomulikult äh, Ühendkuningriigile, arvestades üleminekuperioodi, siis jätkuvus ja ja koostöö on eeldatav ka selle programmi raames ning tulevikus loodame, et me saame säilitada sujuva koordineerimise tuumavaldkonnas isegi pärast äh, Brexitit. me soovime kokku leppida jätkuvas koostöös Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel tuuma teadustöö osas pikemas perspektiivis ja ootame koostööd raportööriga ja variraportööridega nendel teemadel, aitäh! Grazie, grazie al kolleeg Henkel, la parola al kolleeg Riquet. aitäh, härra Henkel. Eh, ja nüüd annan sõna järgmisele kolleegile. härra Riquet, suur tänu, lugupeetud juhataja, meil on väga hea meel, on on olla seotud selle konsultatsiooniga, mida võib vaadata mitmetest valdkondadest, ühest küljest rahalisest eelarvevaldkonnast ning et äh, Euratomi programm on äh, liitmine Horisont kaks tuhat kakskümmend, annab äh, kaks täiendavat aastat, mis võimaldab selle valdkonna tegevustega sel ajal jätkata. meil ei ole mingeid erilisi märkusi laiemalt, mis puudutab aga detaile näiteks tuumaenergiaga äh, seonduv teave. me teame, et seda programmi on meil vaja see ja selle kaitsmise eest peab seisma. ühest küljest puudutab see tuumaohutust ja ka julgeolekut, teisest küljest jäätmeid äh,, läbivaatamisi ja, ja nende jaamade ohutust äh, ja tegemist on väga päevakajalise teemaga mitmetes riikides ja ka äh, naaberriigid tihtipeale tunnevad ennast äh, mõjutatuna. me peame kaaluma ka uusi lahendusi tuumavaldkonnas äh, ja me peame toetama seda tuuma tuuma, tuumalõhestamise osas ja me peame kindlasti tagama vajalikud vahendid sellele programmile. ei tohiks kuidagi pikemas perspektiivis seda programmi ohtu seada ja üldiselt me toetame seda ettepanekut ja see võimaldab ka liitunud äh, osapooltel näiteks ka Ühendkuningriigil siis jätkuvalt kaasa lüüa eh, ülemineku käigus ja me teame, kui oluline on Ühendkuningriik eh, selles teadusvaldkonnas ja sellest lähtuvalt meie fraktsioon toetab eh, seda ettepanekut, aitäh. E, suur aitäh Jan Kuue eest, palun järgne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 ja seda ei tohiks äh, kuidagi ava-, seostada tuumaenergia toetamisega või mittetoetamisega, meie arvates tingimused on täidetud, et seda programmi pikendamist toetada teatud äh, te, piirangutest sõltuvalt, ma ei, ilma detailidesse ras-, laskumata, meie fraktsioonis on väga erinevad äh, vaated, aga tahaksin siinkohal välja tuua mõned detailid ja nagu ka raportöör ütles, siis äh, meil on vaja vahet teha selle programmi jätkamise ning meie töö vahel võideldes kliimamuutustega ja sellega seonduvate teadusprojektidega. põhiline küsimus on äh, energiajulgeolek, see on vaja tagada, energiavarustuskindlus ja me peame jätkama ning selle programmi raames oleme me nõus sellega, mida on öeldud rahastamise osas, mis on vajalik selleks, et äh, vanad jaamad kasutuselt äh, võtta ja nii edasi. vaatamata meie üldisele seisukohale tuumaenergia osas toetame me siiski seda. minu isiklik arvamus aga on, ma olen Eh, igasuguse rahastamise jätkamise poolt tuumaenergiale, mina ei usu, et see peaks üleüldse mingisugune prioriteet olema. ma usun, et me peaksime liikuma selles suunas, mis tuumaenergiat eh, ei, eh, mida ei puudutaks ja sellepärast, et sooviksin liikuda selles suunas. suur aitäh! paar sõna Euratomi toetuseks. ma kõigepealt toetaksin seda teksti, mis komisjon on meile ette pannud, mis puudutab äh, süsinikuvaeseid ähm, energiaallikaid, sealhulgas ka tuumaenergiat, aga samas see tekst, äh, üldiselt räägitakse ainult taastuvenergia valdkonnast. see lähenemine aitab meil meelde tuletada, et Euroopa Liidud, kes kõige vähem heitmeid õhku paiskavad, on ka need, kes on kõige enam seotud äh, tuumaenergiaga Euratomi tulevik sõltub sellest, kuidas on võimalik jätkata koostööd ka Ühendkuningriigiga, juhul kui nad seda soovivad. ning nende teadmised selles valdkonnas on asendamatud, äh, samuti ka ravimite valdkonnas, sest äh, see puudutab tuhandeid äh, patsiente Ühendkuningriik on soovinud laigata, lahkuda ja nad peavad seda saama ka teha mis puudutab ähm, teadusuuringute ühiskeskust, siis see partnerlus läheb ette ka vastava koostöö, mida meie fraktsioon toetab. meil on vaja jätkata koostööd tuumavaldkonnas äh, riikide vahel selleks, et meil oleks võimalik tulevikus äh, olla vähem äh, sõltuvad fossiilkütustest ning äh, see raha, mis on suunatud äh, selle valdkonda, on kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kaheksateist aastaga võrreldes tunduvalt väiksem ja näeb tühisena võrreldes, kui olulise teemaga on tegemist, mis puudutab äh, näiteks tuumajäätmete ladustamist ja nii edasi, kui ka teadusuuringuid ning vanade jaamade kasutuselt võtmist. me loodame, et raportöör suudab äh, leida ühishuvi ning mitte lähtuda ainult äh, tuumavastaste ideedest, aitäh. suur aitäh, härra Kolitš, palun. kuulasin huviga kõiki neid erinevaid arvamusi tuumaenergia kohta tavainimestelt, see oli väga huvitav ja väga tihti kuuleme me, kuidas ideoloogia võidutseb tehnoloogia arengu ees. mina tahaksin äh, raporti autorile ja mõningatele teistele kolleegidele teada anda, et ilma tuumaenergiata kogu energiavõrgustik äh, saab olema destabiliseeritud küsimus on selles, kas me peaksime tuumaenergiast kiiresti loobuma või mitte. see on väga oluline, kui soovitakse elektrit kasutada, jätkuvalt äh, kasutada oma mobiiltelefone ja edasi liikida mm, ka transpordi, elektritranspordiga, siis on vaja rohkem äh, tuumajaamu, mitte ainult neid, mis meil hetkel kasutusel on ning lisaks sellele, mis peaks olema tulevane Euratomi suund, kui soovitakse, et inimesed oleksid terved, ei pea me muretsema mingisuguse teadustegevuse poolt, aga ravimid äh, isotoopidega on äh, kõige paljutõotavamad valdkonnas ja seega on vaja siin olulist toetust üles näidata ma olen nõus sellega, et on väga vajalik muret tunda tuumajäätmete osas, aga siin näeme me tihtipeale, kuidas ideoloogia võimutseb, mitmed kolleegid usuvad, et äh, tuumajäätmed äh, ajutises ladustamises on ainult jäätmed, aga tegemist on väga oluse, olulise kontsentreeritud toormaterjaliga Euroopa Liidus ning see toommaterjali, seda toormaterjali on võimalik kasutada uue põlvkonna tuumareaktorites ilma äh, äh, suurte jäätmemääradeta ja seda ei saa öelda äh, päikesejaamade või ka siis äh, tuuleparkide kohta ja minu arvates on väga oluline välja toet-, töötada programme äh, mis puudutavad tuumamaterjalide kasutamist, mis on juba kättesaadavad Euroopa Liidus ning äh, peaksin veel kord rõhustama, rõhustama, et äh, raadioisotoopidega uued ravimid aitavad väga paljusid paljudes valdkondades ja nad on palju tõhusamad kui mitmed äh, klassikalised keemilised ravimid ja seega on tegemist olulise raportiga ja paluksin, et kolleegid ei kuulaks ainult naiivseid arvamusi, mida me siin oleme kuulnud, aitäh. E aitäh. nüüd ma tahaksin proua Rebecca Harmsile uuesti sõna anda, kuna komisjoni esindajat kohal ei ole ma tahaksin samuti õnnitleda proua Harmsi oma tutvustuse eest. suur aitäh! kahju, et komisjoni esindajat pole. tekib loomulikult küsimus kogu sellest arutelust, muuhulgas sellest, mida ütles härra Henkel. komisjon peaks tegelikult küll leidma vastuse küsimusele, kuidas täiendada artiklit viis siin on äh, alapunkt C. Association of countries or territories associated to the seventh Euratom Framework Program or the Euratom Research and Training Program 2014 to 18, uh, whether this addition, ob diese Ergänzung uh, gemacht worden ist für ilma selle täienduseta, mis tehti Ühendkuningriiki ja Brexitit silmas pidades Äh, tekib minu jaoks äh, teataval määral ebaselge olukord, komisjon ju lubas teha muudatusettepanekut Euro-, Euratomi lepingu osas väljaspool seda uurim-, teadusuuringute programmi, mida me täna arutame, ja teha see muudatus lähtudes Brexitist. kui komisjon täna ei ole suuteline vastama nendele küsimustele, sest peadirektor on kusagil kaduma läinud parlamendi ja Euroopa Komisjoni korruste vahel, siis eh, peaks tegelikult komisjon sellele küsimusele kirjalikult vastama, eh, selleks, et me saaksime diskussiooniga edasi minna. mis puudutab kolleegide seisukohti, siis ma leian, me ole, oleme ilmselt ebaühtlaselt teavitatud äh, tuumaenergeetika võimalustest Euroopa Liidus ja maailmas. ma olen täiesti nõus kolleegidele asjaomast teavet edastama. maailmas on ainult üks riik, kus tõepoolest toimub tuumaenergia laiendatud kasutuselevõtt ja see on Hiina. teised riigid vähendavad tuumaenergia kasutust ja lülitavad reaktoreid välja ja ka majanduslik olukord on selline eh, suurettevõtted tuumaenergeetika valdkonnas eh, on tegelikult enam või vähem juba pankrotti läinud, ka Westinghouse'i eh, pankrot on tegelikult äh, selgeks näitajaks, milline olukord sektoris valitseb. ka Jaapanis pärast äh, Fukushima katastroofi võitleb väga suurte majandusprobleemidega. see avaldab loomulikult äh, mõju olukorrale kogu maailmas ja tuumajaamu ei ehitata sellises mahus, Eh, nagu varem ja nagu püüdis härra Henkel meile selgeks teha. väga olulised eh, tuumalõhustamise ja sünteesi vallas on eh, väga oluline silmas pidada, et spetsialistid, härra Henkel, te võite naerda, kui tahate, ja ma saan aru, et loomulikult raportööri üle on nõnda öelda soodusirvitada, kui me räägime tuumasünteesist, kuid kui termo, kui tuumalõhustumisest ja sünteesimisest rääkida, siis spetsialistid on muutnud oma hinnangut kogu äh, sünteesi äh, protsessile, kui suur äh, saab olla tõhuma lõhustamisest vabanev energia. ja seda on vaja tingimata hinnata. hinnata, kui me hindame äh, tuumaenergiat ja selle tootmiseks kuuluvat ener-, äh, äh, vahendeid. härra Puusek hiljaaegu muuhulgas silmas pidades Euroopa Liidu eelarve arutelu ja muutunud raamtingimusi, et me peame tingimata rääkima sellest, kui palju tuuma eh, sünteesi uuringud ja tuumalõhustumisalased uuringud meile maksma lähevad ja kui palju me kavatseme investeerida lähiaastatel eh, sellesse. see uurimisprogramm on vael, vael, vaieldamatult väga põnev ka seda Euratomi eh, dokumenti arutades ja meil oleks vaja tegelikult eh, kõigil ühtseid teadmisi, lähteteadmisi, et arutada ja ma saadan teile selleks vastavad failid. suur aitäh! lisan vaid ühe punkti aga komisjoni esindaja jõudis just praegu meieni. Rebecca, palun, ma tahaksin korrata Rebecca kõige olulisemat küsimust ta tahtis sellest saada küll kirjalikku vastust, kuid nüüd, kus komisjoni esindaja on kohal, siis järsku ta saab selle juba praegu vastata. proua Harms, korrake palun oma küsimust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 kas see peab katma ka Ühendkuningriigi teemat, oli küsimus. Uh, uh, suur tänu ja vabandan, et ma ei olnud arutelu alguses siin kohal ja ma jään hea meelega ootama muid võimalusi seda teemat käsitleda proua Harmsiga, aga mul on hea meel äh, komisjoni ettepanekut tutvustada, mis puudutab äh, praeguse määruse äh, pikendamist, mis puudutab teadusuuringute innovatsiooni raamprogrammi pikendamist see teadus- ja koolitusprogrammi pikendamist, meil on läbi viidud vahehindamine hiljuti Äh, programmi osas, mis praegu läbi kästmas on, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kaheksateist aastate vahel, mis võtab äh, arvesse nii äh, otseseid teadustegevusi, mm, teadusuuringute ühiskeskuse kaudu ning ka kaudsed tegevused mida vastav peadirektoraat haldab, mis omakorda jagunevad kaheks osaks, mis siis puudutavad äh, lõhustamist ja sünteesi. Euratomi leping piirab programmi maksimaalselt viiele aastale ja sellepärast on meil need veidi ebamugavad erisused, mis puudutavad mitmeaastast finantsraamistikku ning äh, Eurotomi äh, teaduskoolitusprogrammi ja vastavaid tegevusi, aga vahehindamine julgustab meid, see on kinnitanud, et üldiselt öeldes programm toimib hästi ja vastab meie ootustele eriti seoses sellega, et Fukushima õnnetus seitse aastat tagasi Jaapanis ja sellega seoses teadustegevus, mida komisjon läbi viib, on eksklusiivselt keskendunud ennetusele, teemadele nagu ohutus, julgeolek ja kaitsemeetmed ning see on ka see valdkond, mille osas liikmesriikide raskuskese hetkel asub ning see ettepanek pikendada äh, ja seda programmi kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend aastale äh, liigub edasi varasema tekstiga. põhimuudatuseks on sisse tuua vastavad näitajad ja eelarve äh, mis äh, tuleneb otseselt äh, seoses kokkulepetest mitmeaastases äh, finantsraamistikus ja saan teile öelda, et esimesed arutelud liikmesriikidega nõukogus on olnud viljakad ja me kinnitame, et lähtuvalt sellest, nagu varasemate programmide osas on meil õnnestunud neid pikendusi läbi viia, siis liikmesriigid usuvad, et see on sobilik ka praegusel juhul ja loomulikult ootame me hea meelega ka seda, mida Euroopa Parlamendil on omalt poolt öelda. vastuseks nüüd küsimusele, mis puudutab äh, vastavaid seotud riike, siis siis eesmärgiks ei ole äh, otseselt käsitleda ainult Ühendkuningriigi teemad, nagu öeldud, siis laiemad arutelud tulevaste suhetega Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel viiakse läbi, läbi spetsiifilise protsessi ja kindlasti annavad ka väga spetsiifilisi tulemusi. seda öeldes, kui läbirääkimiste tulemus nõuab ka äh, teadusraamistiku vastuvõtmist, siis äh, teeme me seda, aga praegused sätted, mis praeguses tekstis sellisel kuhul on standardsätted, mis võtavad arvesse kõiki assotsieerunud riike, kellel juba on vastavad äh, suhted Euratomiga, kas äh, siis lähtuvalt raamprogrammist või teadus- ja koolitusprogrammi kaudu kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kaheksateist kaudu, aitäh! Grazie a lei, penso che il nostro colloquio continuerà. aitäh. meie arutelu on kindlasti edasiviiva iseloomuga. nüüd me saime natuke varem valmis ja nüüd meil on pool aega, et teha teisi asju. me kohtume taas kell neliteist kolmkümmend